alla kolmele õigusaktile ja nende õigusaktide pealkirjad on eh, kirja pandud protokolli. Euroopa Rahvapartei on esitanud eh, ametisse määramise, ametisse määra, määratavate inimeste nimekirja ja see nimekiri loetakse vastuvõetuks, kui keegi sellele vastu protesti ei esita. Läheme nüüd asja juurde